La seduta è aperta. Istung on avatud. lugupeetud saadikud, eile hääletas äh, Ühendkuningriigi äh, alamkoda suure häälteenamusega äh, leppe vastu, mis oli sõlmimisel Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, võtame selle teadmiseks, kuigi kahetseme, et seda tulemust äh, siiski esindas see poliitiliste jõudude enamuse tahet äh, alamkojas. nüüd seda tuleb tõlgendada korrektselt. see ei tähendanud seda, et oldi otseselt leppe vastu, vastu hääletati mitmesugustel põhjustel, teised ei, ühed ei soovi lahkuda Euroopa Liidust, teised soovivad äh, tihedamaid suhteid äh, Euroopa Liiduga, näiteks tolliliidu kuulumist, arvan, et äh, praegu on liialt vara selleks, et analüüsida põhjalikult seda, kuid nüüd on tõeline oht, et Suurbritannia lahkub ilma leppeta, samas ka Westminsteris ei ole keegi sellise lahenduse poolt. praegu on kaks negatiivset enamust, ühed on leppe vastu, teised on äh, selle vastu, et Euroopa Liidust lahkutakse äh, ilma äh, leppeta, mingisugust positiivset enamust ei ole. nüüd tuleb üles ehitada kiiresti enamus, kes suudaks välja töötada lahenduse, mis, mida enamus toetaks ja tahaksime teada, mida kavatseb selleks teha Suurbritannia valitsus meie omalt poolt oleme valmis äh, äh, töötama tugevate suhete nimel Suurbritanniaga ning äh, seda muidugi eriti siis, kui Suurbritannia valitsus on valmis taganema punastest joontest, mille nad ta ise on püstitanud. täname härra Barniet, kes on arukalt, tasakaalukalt ja rahulikult viinud läbi läbirääkimisi Ühendkuningriigiga kui ei ole võimalik olla ambitsioonikamad, lahkub Suurbritannia ilma eh, leppeta ning see oleks kahjulik kõigile osapooltele. ka soovime kahtlemata jätkata ettevalmistustega eh, selleks, et Ühendkuningriik lahkub ilma leppeta. ning eh, arvame et tuleb eelkõige mõelda e-, e-, Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Ühendkuningriigis ning nendele brittide peale, kes elavad Euroopa Liidus, sest nemad kõige rohkem kannatavad praeguse ebakindla e, olukorra pärast ning taga, lepete lahkumise tagajärgede pärast. peame tähelepanelikult jälgima Iiri probleemi lahendust, peame tegema kõik selleks, et piir Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel oleks äh, paindlik ja samas garanteeritaks äh, eurooplaste tervisekaitse ning samuti ka meie tööstuse ja põllumajanduse kaitse. loomulikult peame säilitama ühtsus Euroopa Liidu ja äh, Ühendkuningriigi vahel ning eh, peame säilitama Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise ühtsuse, mis eh, tõestas ennast eh, kogu selle keerulise protsessi vältel. see tähendab, et meie poliitiline protsess peab olema sidus. alustame nüüd ar-, arutelu nõukogu ja komisjoni avaldustega ning nõukogu nimel saab sõna Melania Tšot yes,. austatud president, austatud parlamendisaadikud eelmise aasta novembris äh, äh, toetas äh, ülemkogu lepet, mis puudutab Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ja Euratomist. kiideti heaks ka poliitiline deklaratsioon, millega pandi paika raamistik tulevasteks suheteks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ning eh, seal eh, kinnitati ka Euroopa Liidu eh, veendumust, et meie tahame omalt poolt võimalikult tihedaid partnerlussuhteid Ühendkuningriigiga ka tulevikus. see tulemus ei oleks olnud võimalu-, võimalik ilma ühtsuseta, ühise eesmärgita ja vastutustundeta, mida jagasid kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki ja institutsioonid, aga täna, olles saanud nüüd teada, milline oli Westminsteris toimunud hääletuse tulemus, peame äh, me äh, väljendama kahetsust selle üle. Äh, see tähendab seda, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust nii-öelda korrapäratult ja see tähendab seda, et see toob endaga kaasa tõsiseid tagajärgi meie kõigi jaoks, aga eriti just Ühendkuningriigi jaoks Nende tagajärgedega tegelemine tähendab seda loomulikult, et meil on vaja ühtsust, eesmärgipärasust ja vastutustunnet Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonide vahel, nagu seda oli läbirääkimiste ajal. võttes arvesse neid sõnumeid, mida Ühendkuningriigis on välja saadetud arutelude käigus ja enne äh, arutelusid äh, ja enne hääletust, Mm, mis on olnud vastuolulised, on väga keeruline tuua välja ühte põhjust sellele hääletustulemusele. see tulemus loomulikult ei tähenda mängu lõppu äh, äh, selle leppe äh, uuesti läbirääkimine ei ole võimalik. see ei ole lahendus ja Äh, Ühendkuningriigi valitsus äh, peab äh, nüüd selgitama, mida see tähendab ratifitseerimisprotsessi jaoks ja millised peaksid olema järgmised sammud. aga äh, nagu ülemkogu on korduvalt öelnud äh,, äh, oma teatistes komisjonile, parlamendile ja nõukogule. meie tahame Euroopa Liidus ratifitseerimisprotsessiga edasi liikuda ja selles valguses tahaksin ma öelda, et eelmisel nädalal võeti nõukogu poolelt vastu juba otsus kokkuleppe allakirjastamiseks ning kiideti heaks ka otsus selle heakskiitmiseks ja nüüd äh, lasub vastutus selle eest, et Ühendkuningriik ka selle leppe ratifitseeriks äh, just äh, <clears throat> Ühendkuningriigi valitsusel. meie oleme otsustuskindlad, meie tahame edasi liikuda, aga Ühendkuningriigi valitsus peaks nüüd oma töö ratifitseerimisprotsessis ära tegema. lõpptulemus nii ajastuse kui sisu poole pealt on aga endiselt veel ebaselge. ja seetõttu me peame jätkama jätkama oma ettevalmistava tööga, olles valmis mis tahes lahenduseks, ka selleks lahenduseks, kui puudub kokkulepe, ehk siis no deal äh, stsenaariumiks. Äh, meie äh, ei taha seda näha, aga me peame ennast korralikult ette valmistama selleks hetkeks, kui see siiski äh, aset leiab. ja äh, seetõttu tuleb sellega tegeleda aktiivsemalt riiklikul tasandil ja Euroopa Liidu tasandil ja me peame tuginema selles, sellele heale tehtud tööle, mis juba on ära tehtud, see tähendab muidugi lisa äh, seadusandlikku tööd äh, meie ametiaja lõpus siin parlamendis, kuid me oleme veendunud, et Euroopa Parlament suudab seda teha kõikide osapoolte huvides eesistuja eh, omalt poolt teie koostöö abil eh, tahab kindlasti omalt poolt eh, lihtsustada ja aidata kaasa vajalike meetmete tarvitusele siis, kui neid vaja peaks olema. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident Franz Timmermans. suur aitäh, austatud president eileõhtune hääletus äh, Briti alamkojas äh, sai selge äh, lahendi, see väljaostmislepe lükati tagasi ja nüüd me peame vaatama, kuidas edasi liikuda. komisjon väljendab kahetsust selle leppe tagasilükkamise pärast, nagu ka nõukogu esindaja ütles, meie ka omalt poolt usume, et tegelikult see lepe oli parim võimalik lahendus olukorras, kus kaks osapoolt Äh, pidasid läbirääkimisi, võttes arvesse oma huve. Äh, komisjonipoolne läbirääkija Michel Barnier tegi võrratut tööd kahekümne seitsme liikmesriigi äh, nimel. Briti valitsus pidas läbirääkimisi Ühendkuningriigi nimel ja me tõesti usume, et need läbirääkimised andsid meile selle leppe, mis tekitas võimalikult vähe kahju ja keegi ei tohi olla eksiarvamusel Äh, see väljaastumine kahjustab äh, nii Ühendkuningriiki kui Euroopa Liitu ja meie poliitikutena äh, oleme kohustatud viima selle kahju absoluutse miinimumini. ja me usume, et see väljaastumislepe tegelikult seda eesmärki ka täitis Äh, meie ei pea hakkama spekuleerima seda, äh, milline Brexit meil olema saab, me peame nüüd äh, ootama ja vaatama, mis aset leidma hakkab Alemkojas ja, ja Ühendkuningriigis, me peame vaatama, milline saab olema Briti valitsuse ja parlamendi seisukoht ja me peame selle põhjalt edasi liikuma, aga samal ajal me oleme, me peame tagama ka kõige parema Äh, lahendusi sellele siiski ja me peame valmis olema erinevates, erinevateks lahendusteks, ka no deal Brexitiks, mis kindlasti toob kaasa negatiivseid tagajärgi Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu jaoks, aga komisjon on kindlasti omalt poolt valmis selleks, et reageerida mis tahes äh, tulemusele, mis tulla võib ja nagu ka nõukogu eesistuja ütles, siis meie jätkame omalt poolt ratifitseerimisprotsessiga, äh, sest et see lepiti kokku kokku äh, Ühendkuningriigi valitsusega ähm, ja meie leiame, et äh, see on äh, kõige parem võimalus korrapärane väljaastumine tagada ja ma tahaksin lõpetada siis Lewis'i tsitaadiga. me ei saa pöörduda tagasi ajas ning muuta asjade algust, aga me saame alustada sealt, kus me oleme ja me muuta seeläbi asjade kulu lõppu, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna äh, Euroopa institutsioonide äh, nimel kõneleja roll, Michel Barnier saab nüüd sõna. suur aitäh, et te mulle sõna andsite, härra president, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, härra asepresident, proua riigisekretär, Euroopa Komisjon on teadmiseks võtnud Briti alamkoja hääletustulemused eelmisest, e-, eile õhtust, nii nagu Franz Timmermann ütles. hääletustulemused on selged, enamus lükkas tagasi selle kokkuleppe, mille suhtes olid Briti valitsus ja Euroopa Komisjon kokku leppinud eelmise aasta novembris ja äh, parlamendil on muidugi õigus seda teha, nüüd tuleb arvestada, mis on selle äh, hääletuse tulemused, tagajärjed. meie respekteerime jätkuvalt äh, Ühendkuningriigi parlamentaarset debatti ja ma ei hakka siin praegu kõnelema erinevatest stsenaariumidest, eilne hääletus äh, näitas seda, et poliitilised tingimused eh, kokku lepitud lepingu tunnustamiseks ei ole eh, veel välja kujunenud, eh, seda ütles ka president Juncker, väljendas kahetsust ning kahetsust väljendatakse ka selles suhtes, millist tööd me oleme teinud koos, koos teiega, Euroopa Parlament samuti, ja koos Briti valitsusega kahe aasta jooksul, arvestades Ühendkuningriigi valitsuse selgeid soove ja soovi äh, lahkuda Euroopa Liidust, me muidugi kahetseme selliseid hääletustulemusi, sellepärast et me, äh, see purustab äh, selle töö, mida me oleme koos Briti valitsusega teinud objektiivsetel alustel äh, Äh, arvestades, et äh, Iiri piiri ei tuleks, et britid soovivad oma tolliterritooriumi terviklikkust säilitada ning koos Ühendkuningriigi valitsusega oleme välja töötanud äh, tulevaste suhete raamistiku, kus Euroopa Liit soovib nii ambitsioonikaid ja lähedasi suhteid kui võimalik Ühendkuningriigiga, arvestades loomulikult kõige olulisemaid Briti valitsuse äh, soove ja nüüd, äh, kui me kuulasime alamkoja hääletuse tulemuste avalikustamist, äh, saime aru, äh, et saadikutel, Briti saadikutel olid, oli väga erinev motivatsioon puhuti isegi täiesti vastukäivad seisukohad, aga kahjuks ei näinud me alternatiivset projekti sellele lepingule, mis laual oli. ja nii, nagu Franz Timmermans ütles, nüüd või täna, homme eh, peab eh, Briti valitsus andma hinnangu sellele hääletusele ja eh, seadma sihid, kuidas kahekümne üheksandaks märtsiks valmistuda ülemkogu president Donald Tusk äh, väljendas ka seda soovi eile õhtul ning vastupidiselt sellele, mida me oleme kuulnud äh, viimastel nädalatel, on see läb-, leping, äh, mis on sõlmitud Briti valitsusega ja mis sisaldub kuuesaja leheküljelises dokumendis, on, see on hea leping. see on parim võimalik kompromiss ja me muidugi töötame objektiivsetel alul, alustel, see annab juriidilise kindluse äh, äh, ka äh, brittide lahkumisele Euroopa Liidust, nii nagu kõikide lahutuste puhul ja kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki ning Ühendkuningriigi õigused äh, garanteeritakse tulevikus, nii nagu Euroopa Parlamendis hääletati, on äh, kahekümne seitsme liikmesriigi õigused garanteeritud äh, igas olukorras ja tähtis on ka eelarve küsimus, olgu tegemist kahekümne seitsme liikmesriigi või Ühendkuningriigi eelarvega meie eelarvekokkulepe äh, jääb ka jõusse, äh, tuleb tagada Iirimaale ja Põhja-Iirimaale õiguskindlus, kus äh, piiriküsimus lahendatakse kokkuleppega ühisturu suhtes ja mõlema riigi huvides arvestades Belfasti või niinimetatud suure reede kokkulepet. me leppisime kokku backstopis äh, Ühendkuningriigi valitsusega, see backstop äh, peab olema äh, selline varuvariant, aga usutav, kindel. valitsuste ettevõtete jaoks on samuti tähtis üleminekuperioodiks anda neile õiguskindlus, et oleks piisavalt aega valmistuda Brexitiks. ja loomulikult see üleminekuperiood annab meile ka aega tulevaste suhete üle läbirääkimiseks. Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Liidu vahel läbirääkimiste käigus, arvestades kõiki põhiõigusi, tahame me siiski kuulata erinevaid hääli. väga tähtis on vastastikune usaldus selleks, et jõuda teiste läbirääkimisteni Eh, mis puudutab meie tulevasi suhteid ja nüüd, kui me räägime tulevikusuhetest, siis loomulikult see on kõige tähtsam meie kontinendi eh, ja meie suhete jaoks. Euroopa Parlament, komisjon, nõukogu ühehäälselt on alati öelnud, et kui Ühendkuningriik otsustab oma punaseid liine edasi arendada, ja otsustab teha ambitsioonika valiku minna kaugemale lihtsast vabakaubanduslepingust, siis Euroopa Liit on valmis otsekohe toetama seda arengut ja soodsalt vastama. nüüd tulevikusuhetest kõneldes ma ei räägi ainult majandussuhetest, kaubavahetusest, mis on väga tähtis majanduskasvu ja tööhõive jaoks, meie kõigi jaoks. tahaksin rääkida sektoritevahelisest koostööst, Euroopa Komisjoni jaoks on see väga tähtis, ülikoolide koostöö, teadlaste koostöö, kalanduskoostöö, väga oluline sektor, lennundus, transport ja nii edasi. räägin koostööst politsei ja justiitsvaldkonnas peale Brexitit ja loomulikult äh, mõtlen siin ka meie kontinendi stabiilsusele, äh, Ühendkuningriigi stabiilsusele, äh, Ühendkuningriik on suur riik, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriik ja ta jääb alati meie partneriks välispoliitikas, arengupoliitikas, rahvusvahelise koostöö ja kaitsepoliitika koostöö alal. daamid ja härrad me oleme kaheksateist kuud kollektiivselt tööd teinud, mis leidis kinnitust igal võtmehetkel ka Briti valitsuse poolt, nõukogu poolt, ülemkogu, teie poolt, Euroopa Parlament ja praegusest Briti poliitilisest ummikseisust ei ole võimalik välja tulla ilma parlamendi enamuse toetuseta ja sellepärast ongi väga tähtis teada saada, millised on Briti valitsuse järgmised sammud. korrakohane ühe, Euroopa Liidust väljumine on meie jaoks väga tähtis, jälgime, mis toimub lähinädalatel väga tähelepanelikult. praegu ei ole ükski stsenaarium välistatud, sealhulgas ka ilma kokkuleppeta lahkumise stsenaarium, no deal. täna on kuueteistkümnes jaanuar. märtsikuu lõpuni on ainult kümme nädalat aega. see tähendab seda, et Ühendkuningriik on ju ise valinud kuupäeva, millal ta muutub kolmandaks riigiks ja tundub, et leppeta lahkumise risk ei ole olnud kunagi nii lähedal kui praegu. tahaksime vältida seda stsenaariumi, aga me peame mõistlikult suhtuma praegusesse olukorda. seetõttu tuleb intensiivistada meie jõupingutusi, et sellist stsenaariumi vältida Euroopa Komisjon, peasekretär, äh, juba mitu kuud me oleme koos liikmesriikidega ja teiega arutanud neid küsimusi, nüüd tuleb kiirendada tööd, äh, võtta ühendust kõikide sidusrühmade partneritega, sest tähtaeg on väga lähedal ja võib-olla on vaja ka kiireloomulisi meetmeid võtta, et vältida selle stsenaariumi tõeks saamist. tahaksin teid tänada, daamid ja härrad, teie usalduse eest nii nagu Franz Timmermans ütles, me oleme veendunud, et meie leitud kompromiss, mis kujunes välja kaheksateist kuu jooksul koostöös Briti valitsusega, on parim võimalik kompromiss. see on konstruktiivse töö vili. kaks osapoolt pidasid läbirääkimisi konstruktiivselt eh, ja mina ja meie kõik me tahame olla Äh, mõistlikud, dialoogi pidada, läbipaistvalt dialoogi pidada ja usume, et Ühendkuningriik soovib sedasama, et tema enda soovitud Euroopa Liidust väljastumist korraldada korralikult ja et siis kujuneks välja jätkuv, jätkusuutlik partnerlussuhe. tänan härra Barnier, kinnitan Euroopa Parlamendi usaldust teie vastu, aga seda nägite te ka ise oma kõne lõpus. samas tahan ka äh, tänada härra Barnier meeskonda, kes on väsimatult tööd teinud äh, hea tulemuse saavutamiseks Brexiti läbirääkimistel. tänan ka härra Verhofstadti ja teisi Euroopa Parlamendi saadikuid, kes selle teemaga tegelevad ja nüüd äh, saavad sõna äh, fraktsioonide esindajad, esimesena Manfred Weber suur aitäh, härra president, äh, härra Michel, volinik, nõukogu esindaja, kallid kolleegid, neli äh, lühikest tähelepanekut minu poolt kõigepealt. mina olen äh, uhke eurooplasena, võttes arvesse Brexiti järgseid kommentaare kaks ja pool aastat tagasi, oli väga palju spekulatsioone laual, et Euroopa Liit kogeb selle tulemusel dominoefekti, teised riigid järgnevad Ühendkuningriigile ja räägiti, et me teame, mis me tahame, aga Euroopa kodanikud tegelikult tunnevad seda tugevust, mis tuleb Euroopa Liidust, eriti Iiri sõbrad tunnevad teda ja ma arvan, et me saame olla uhked selle üle, mida me oleme viimastel kuudel saavutanud tänu äh, äh, härra Barnier tehtud tööle, härra Junckeri tehtud tööle me võime selle üle uhked olla. teiseks tahaksin öelda seda, et kakskümmend kaheksa valitsust äh, ütlesid äh, jah sellele leppele, äh, kolm Euroopa tasandi institutsiooni ütlesid ka, et jah, see on väga hea lepe ja nüüd üks parlament ütles ei. see ei oli selge hääle enamusega öeldud mm, ja on äh, jäiga Brexiti pooldajad, on need, kes äh, äh, tahavad Euroopa Liidu jääda, meil on veel erinevaid ta-, laagreid, kes tahavad mida, äh, ühesõnaga pilt on väga segane, öelge meile, mida te tahate ja, ja siis me saame edasi liikuda ja Euroopa Liit on valmis äh, kenasti selle protsessi lõpetama. kolmas asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et me peame mõtlema uuesti oma eesmärkidele. Mm, ja meil on väga keeruline poliitiline äh, olukord praegu ja ähm, tegelikult algas see kõik väga selgete poliitiliste põhimõtetega, ühtse turu ja liikumisvabaduse põhimõte on alati olnud väga olulised Äh, eurooplased on alati saanud valida, kus nad äh, tahavad elada, see on Euroopa üks saavutusi olnud. ja äh, ma tahan ja kavatsen seda põhimõtet kaitsta, sõltumata sellest, milline on brittide hääletuse tulemus ja meil on ka muid elemente, mille peame mõtlema. me tahame vältida mm, jäika piiri Põhja-Iirimaaga, me tahame säilitada ähm, kodanike õigusi ja seetõttu mina manööverdusruumi siin ei näe, kui äh, Briti sõbrad nüüd tahavad lõpetada kõik, kui nad tahavad mm, aga edasi äh, läbirääkimisi pidada ja uue, uute nõuetega välja tulla, äh, siis see on väga keeruline, mina leian, et eh, edasisi läbirääkimisi tegelikult ei saa tulla, siin ei ole manööverdumisruumi. ja neljas asi, eh, mina eh, liigun praegu mööda Euroopat ringi kandidaadina ja Euroopa Liidus tegelikult ei ole kedagi, kes arvaks, et brittide lähenemine oleks nüüd väga tore lähenemine või nutikas lähenemine Euroopa Liidu eh, kodanikud ütlevad pigem, et nad näevad, et poliitikas valitses, valitseb kaos ja seetõttu on eh, valimiskampaanias meie peamiseks sõnumiks see, et ärge järgige natsionaliste või egoiste, nad on suured valetajad, tegelikult on eh, palju parem jääda ja Euroopa Liitu ja järgida Euroopa Liitu, kui seda püüda hävitada ja siit lahkuda, aitäh! järgmisena saab sõna Roberto Gualtieri, kes räägib sotsialistide fraktsiooni nimel. tänan, president. pärast kahekuist edasilükkamist teame nüüd, mis seisukohal on Briti parlament. suur enamus hääletas Euroopa Liidust lahkumise leppe vastu see on ajalooline kaotus tooride valitsusele ja peaminister Theresa May'le. teame nüüd, me teame nüüd, mida Briti parlament ei taha, aga seitsekümmend päeva enne Euroopa Liidust lahkumist me ei tea, mida nad tahavad. parlament tegi äh, tegi Eh, eelmisel nädalal selgeks ka, et nad ei taha leppeta lahkumist. see on hea, sest see oleks kõige halvem lahendus kõigile, eelkõige eh, Ühendkuningriigile. meie ei kavatse lahjendada lahkumislepet, me ei, ei kavatse ka eh, backstopi kahtluse alla seada. rahu kaht-, kaitsmine Põhja-Iirimaal äh, piiri läbilaskuse garanteerimine, ühisturu põhimõtete kaitsmine ei ole eh, vaidlusküsimused. Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kodanike kaitse on olnud meie prioriteet kogu läbirääkimiste vältel, me ei aktsepteeri mitte ühtegi eh, lahendust, mis eh, neid ründaks. meie põhimõtete, väärtuste kaitse, keskkonnakaitse, samuti ka meie Äh, õigused ja kohustused äh, mõlemalt poolt ei jää kahtluse alla, me ei luba mitte mingisuguseid äh, kahepoolseid lahendusi, mis ei oleks positiivsed ühelegi osapoolele, ühtsus institutsioonide vahel ja Euroopa Parlamendis endas meie usaldus või põhiläbirääkija vastu on meie suurim tugevus, meie oleme ühtsed ning me toetame Michelle'i nii et kust, eh, kuidas me nüüd edasi läheme, meil on vaja positiivset enamust ka Suurbritannia poolt, meil on vaja eh, selget suunda edasi, meil on ka tulemusi vaja. eilne hääletus näitab selgelt, et antud hetkel seda meil pole, enamus eh, seda valitsust enamus parlamendis võivad toetada valitsust umbusaldushääletusel, aga samas ei suuda nad leida vastust kõige olulisemale küsimusele, mis riigi ees seisab praegu, kas ähm, suudetakse leida kokkulepe ja ühtsus Brexiti osas või tuleb esitada see küsimus uuesti. meie oleme alati valmis äh, lähematele suhetele Ühendkuningriigiga, kui Suurbritannia soovib oma Eh, punastest joontest taganeda, ehk siis alaline tolliliit ja ühisturg on alati olnud eh, meie poolt laual. Suurbritannia valitsuse punased jooned olid need, mis sellise lahenduse võimatuks muutus, muutsid. head tulevased suhted on head mõlemale osapoolele, oleme valmis konstruktiivselt edasi liikuma eh, ning oleme alati valmis, oleme alati öelnud selgelt, et me austame referendumi tulemusi, aga leiame, et Brexit on ajalooline viga. see eh, eh, mõju, eh, see teeb britid vaesemaks, artikkel viiskümmend on tagasikutsutav, kui Ühendkuningriigi alamkoda ei ole võimeline välja töötama usaldusväärset teed edasi, on võib-olla õige aeg rahval hää, oma hääl kuuldavaks teha kas uutel valimistel või uuel referendumil meie fraktsioon leiab, <clears throat> et äh, kui vaja on artikli viiekümne pikendamist, et äh, anda äh, erinevate lahenduste jaoks uusi võimalusi, meie sellele vastu ei oleks, aga igasugune pikendus peab olema selgetel põhjustel, selge tulemuse nimel, mitte lihtsalt aja raiskamiseks. nüüd on pall Suurbritannia värava poole peal ning nad peavad näitama üles vastutustundlikku juhtimist ning selget visiooni selleks, et avada uusi perspektiive ning äh, samuti ka selleks, et äh, praegusest raskest olukorrast välja tulla. meie oleme konstruktiivsed, usaldusväärsed partnerid, kes tegutsevad Euroopa kodanike nimel. ECR-i nimel saab nüüd sõna Äh, said kamal. suur aitäh, president, härra Barnier, härra Timmermans, minister, kõigepealt tahaksin härra Barnier'd ja härra Timmermansit tänada tänaste kõnede eest, need olid väga õiglased ja selle üle ei olegi võimalik siin kaevelda, aga kui keegi on Ühendkuningriigi liikmelisuse äh, Euroopa Liidus äh, debatti jälginud, nägid, et väga rah-, raske on mõnel pool äh, läbirääkimislauda leida sobivat lahendust äh, ja alternatiivseid lahendusi leida. nüüd äh, üks asi, mis Ühendkuningriigi Euroopa Liidu suhetes mind üllatas, on see, kuidas teist poolt tunnetatakse kumbki toetab poliitilise integratsiooni viiekümnendate aastate mudelit eelmisest sajandist poliitiline klass on väga sageli Ühendkuningriigis käsitlenud Euroopa Liitu kaubanduspiirkonnana, unustanud ära poliitilise integratsiooni, mis oli eesmärgiks. poliitika on tegelikult seotud väga sageli arvamustega, eh, tunnetuslikkusega ja see puudutab ka eh, väljaastumislepingut. Ühendkuningriik on nüüd mõistnud, et Euroopa Liidust väljas olemine ei ole nii hea kui Euroopa Liidu sees olemine, äh, läbirääkimised olid väga keerulised äh, ja väga karmid, kõik läbirääkimised peaksid tegelikult äh, nüüd selle praeguse läbirääkimisstrateegia põhjal heidutama teisi liikmesriike mitte lahkuma Euroopa Liidust, me näeme, kui palju on kompromisse tehtud. mõned äh, kardavad, et backstop annab Ühendkuningriigi ettevõtetele ähm, ebaõiglaselt soodustusi, äh, teised tunnevad, et Euroopa Liit hakkab teiste riikidega paremaid kokkuleppeid sõlmima kaubavahetuse üle tulevikus ja ähm, sageli öeldi, et backstop on vajalik, aga Westminsteris on tegelikult ähm, väga erinevaid suhtumisi sellesse praegusesse kokkuleppesse. osad näevad, et äh, juriidilised äh, tingimused seovad Ühendkuningriigi Euroopa Liidu tolliliiduga, tolliliit äh, peaks olema siiski aluseks tulevastele suhetele, on teiste arvamus, arvatakse, et ähm, mingisuguseid juriidilisi kohustusi ei pea endale võtma tulevikusuhete suhtes. kui Euroopa Liidu äh, lepi-, aluslepingus on artikkel viiskümmend, mis võimaldab välja astuda Euroopa Liidust, siis tuntakse, et äh, to-, seo-, seotus tolliliiduga jääb igaveseks äh, ja siis tundub, et alati võib ühineda Euroopa Liiduga, aga välja astuda ei saa. samuti on selliseid, kes arvavad, et eh, nii unionistide kui eh, Iiri rahva eh, arvamust pole arvesse võetud praeguses kokkuleppes ja miks on siis backstopi vaja? Iiri peaminister ütles, et jäika piiri leppeta lahkumise puhul ei tule on selliseid vastaseid ka, kes on tavaliselt olnud moderaadid, arvavad, et Ähm, see leping ongi kõige parem võimalus üldse Ühendkuningriigile. Leiboristid, kes on ametlik opositsioon, eh, kasutavad praegu võimalust, et eh, usaldushääletust korraldada eh, ja praegune valitsus kukutada. mõned on jällegi hoopis rumalad ja ei olegi aru saanud, mille üle nad hääletasid Nad tahavad peatada protsessi selleks, et olla esimesed, kes referendumi tulemustest kasu saavad. nüüd, Euroopa Liit on väga kannatlik olnud kogu protsessi vältel, aga ma kardan, et Euroopa Liit peab veel ka kannatlikkust üles näitama ja ootama. peaminister Ühendkuningriigis tahab kõikide parteidega ühendust võtta, arutada, kuidas edasi minna, mille sa, mis on see, mida saaks parlament heaks kiita. oluline on muidugi väljendatud muredele vastamine näiteks Briti parlamendi saadikutele tuleb kinnitada, et praegune backstop on ajutine, Ühendkuningriik ei jää igaveseks tolliliitu. Teie arvate, et Ühendkuningriigile anti hea kokkulepe, aga äh, David Cameron tegelikult äh, oleks äh, võib-olla omal ajal saanud paremad tingimused läbi rääkida. igal juhul ma usun, et peaminister suudab konsensuse leida, ei tohi ära unustada, et kõik, mis me teeme, puudutab inimesi, mitte ainult poliitikuid ja meie otsused lähinädalatel ja päevadel on tähtsad, puudutavad inimesi, meie majandust, meie ettevõtjaid. president Juncker, president Tusk äh, saatsid äh, kirja peale läbirääkimistulemusi ja äh, näitasid üles paindlikkust, kui tõesti see paindlikkus arvestaks ka eelmise või eileõhtuse hääletuse tulemusi, siis oleks väga hea. tuleb edasi minna läbirääkimistega ja püüda ausaid suhteid tulevikuks luua järgmisena saab ALDE nimel sõna Guy Verhofstadt. suur tänu teile, president, kallid kolleegid, olgem nüüd ausad. me lootsime teistsugust tulemust, aga juba paar nädalat tagasi teadsime, eh, kuidas see asi läheb. ning eh, see et äh, kihlveokontorid ei äh, lubanud kihla vedada, selle tulemuse üle oli selge äh, selle näite, sellest, mis pidi järgnema, ma ei ole üllatunud, sest referendumi tagajärjed Briti poliitikas Whitehallis, Westminsteris, Downing Street, peaministri residentsis on pidevalt teinud avaldusi millegi vastu Euro, Euroopa Liidus kuulumise vastu, tolliliidu vastu, eh, eh, kodanike vaba liikumise vastu, eh, Iiri backstopi vastu ja kogu see nimekiri on lõputu. ning selles arutelus täna hommikul härra Kamal, tegelikult on asi selles, kuidas sellest ummikust välja tulla. ma lootsin ausalt öeldes, et teie oma sõnavõtus äh, Äh, on pakuda välja lahendused, te kirjeldasite olukorda, me ju näeme seda, hea küll, kuidas sellest nüüd välja tulla, kuidas ära hoida äh, lepinguta lahkumise katastroofilisi tagajärgi? minu vastus sellele on see, et äh, meil on kiiremas korras vaja enamust millegi poolt alamkojas ja ka äh, Ühendkuningriigi poliitikas, äh, Briti huvides, Euroopa Liidu huvides, seda on võimalik saavutada, kui äh, Briti poliitilised parteid ja sealjuures kõik poliitilised parteid, mitte ainult konservatiivid, hakkavad riigi huvid partei, kitsaste partei poliitiliste huvidest seavad ettepoole, see on lahendus nüüd pisut teistmoodi öeldes, härra Jeremy Corbyn soovib saada peaministriks, see on legitiimne soov. proua May soovib jääda peaministriks, on samuti legitiimne soov et Šoti natsionalistlik partei soovib seda ära kasutada Šoti lisandimiseks, see on samuti legitiimne soov. ning kõik need soovid on täiesti Äh, mõistetavad, kuid olulisem on nüüd see, et äh, kaevikutest välja tuldakse, et äh, kogu see ummikseis lõhutakse, <clears throat> Brexit alustas kakluse konservatiivide parteis, see oli kogu asja algus. kuid kokkuvõttes ei ole tegemist enam kismaga konservatiivide seas, vaid tegemist on Ühendkuningriigi eksistentsiaalse probleemiga, eh, Briti tulevikuga. nii et see ei ole lihtsalt eh, enam eh, kisklus ja mina kui tagasihoidlik belglane ei saa loengut pidada brittidele selles osas, mida edasi teha, aga ma arvan, et aga ma arvan, et nüüd on viimane aeg oma Briti sõpradele öelda, et Ühendkuningriigi nimel on vaja Suurbritannias parteiülest koostööd, nagu meie oleme siin Euroopa Parlamendis alati teinud. nii et <clears throat> selleks, et arutada, milline peaks olema meie tulevane koostöö, tõesti tegelikult välja töötada punased jooned sest äh, praegused punased jooned on äh, paika pandud äh, Brexiti, karmi Brexiti pooldajate poolt konservatiivide parteis. meie oleme valmis sügavamaks tulevaseks koostööks isegi rohkem, kui Michel ütles oma poliitilises avalduses, kui alamkojas on parteiülene soov sügavama suhte Eh, suunas, siis meie oleme valmis eh, selleks, oleme valmis seda tegema. Eh, nüüd praegusel hetkel mul on kaks hoiatust. me ei luba et vastuolud Briti poliitikas kanditakse üle Euroopa poliitikasse. nii, me, et me saame aru, et teil on vaja rohkem aega, aga öö, on halb, kui artikkel viiekümnega venitatakse pärast äh, Euroopa Parlamendi valimisi, see tekitaks, pikendaks veelgi ebakindlust kodanike ettevõtete jaoks ning teiseks tahaksin ma rääkida kodanikest, äh, nii brittidest kui Euroopa Liidu kodanikest, äh, lepe või mitte, meie teeme kõik selleks, et kaitsta nende õigusi, mis äh, mida ette nähtud äh, lahkumislepingus ning libe komisjonis kavatseme äh, otseselt pöörduda alamkoja poole, et äh, garanteerida nende kodanike õigused, sest arvan, et meie kodanikud ei saa mitte kunagi jääda Brexitiga seotud poliitiliste mängude ohvriks. aitäh teile! ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Fran- Lambert. suur aitäh, kallid kolleegid, see, mida me eile nägime, äh, oli äh, võimatu koalitsioon parlamendi liikmetest Suurbritannias, kes erinevatel põhjustel hääletasid äh, suuremahuliselt millegi vastu. see midagi on tagasiastumis- või väljaastumislepe, mis Mm, äh, võtab arvesse suurelede kokkuleppe ehk siis rahuleppe piiranguid, lisaks äh, veel neid punaseid jooni, mille Briti valitsus ise on paika pannud ning kolmandaks äh, jah, võtab arvesse ka Euroopa ja, ja see on kolmandaks ka ainus äh, lahkumislepe, mis on võimalik, võttes arvesse Euroopa Liidu äh, alustalasid. ja meie Euroopa Parlamendis äh, seisame hea selle leppe eest, mille Michelle meile läbi rääkis. teiseks tahaksin öelda, et mulle annab julgustust see, et see muudatusettepanek, mis esitati, mm, lõi põhimõtteliselt Ühendkuningriigile võimaluse ühepoolselt äh, rikkuda äh, suure reede kokkulepet ja et see äh, muudatusettepanek äh, tagasi lükati suure toetusega ma näen, et see näitab, et on soov suureneda kokkulepet säilitada. Mm, ja see näitab ka seda, et inimesed mõistavad, et ühepoolne tegevus Põhja-Iirimaal võib jälle sütitada vägivalla ja seda me ei taha. me nägime, et suur osa saadikuid oli selle äh, väljaastumise leppe vastu. aga ärge nüüd äh, looge endale illusioone. Äh, leppeta lahkumine leiab aset siis, kui eh, alternatiivile häälteenamust taha ei saada ja alternatiiv tõenäoliselt tähendaks seda, et Briti ametivõimud peavad üle vaatama oma soovid ja püüdlused meie tulevaste suhete kontekstis. Eh, kui alamkoda tõesti soovib vabandust, kui alamkoda ei soovi leida sellist lahendust, siis mina demokraadina usun, et ainus alternatiiv on sellisel juhul paluda taas äh, Briti rahval äh, valida, kas nad tahavad seda Brexitit, äh, mis vastaks sellele, mis läbi räägiti Briti valitsuse poolt. ja kallid kolleegid, mina mõistan äh, Briti traditsiooni selliselt, et britid austavad õiglast mängu ja on viisakad. Äh, mina olen näinud äh, piisavalt siin seda, kuidas Briti saadikud muudkui sekkuvad teiste sõnavõttudesse ja ma tõesti eeldan, et britid austavad neid väärtusi, mis nende riigis nii kõrge au sees on ja te saate tõesti väga palju meie liitu panustada selle kõige taustal, aga nagu ma ütlesin, siis ainus alternatiiv oleks siis selles, et Briti rahval palutakse otsustada läbiräägitud Brexiti lepe või äh, liitu jäämise üle. ja lõpetuseks ütleksin veel seda, et majandusest on väga palju räägitud, ettevõtetest on väga palju räägitud äh, ja äh, mõlemal pool Lavanši väina tuleb meeles pidada seda, et äh, miljonid Euroopa kodanikud äh, elavad Ühendkuningriigis ja britte on ka väga palju Euroopa mandril ja nemad on pantvangis praegu selles äh, kriisis. ja see peaks meenutama meile seda, et demokraatia ja poliitika on ja peab olema keskendunud just inimeste heaolu tagamisele, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, saab EFTD äh, vabandust, äh, kuue NGL-i nimel sõna Martina Anderson. suur tänu, me toetame backstopi, mis on kõige vähem kahjulik tee edasi, seda ei tohi lahjendada, seda ei tohi läbi rääkida Briti valitsus on igapäevaselt näidanud üles põlgust Iiri rahva suhtes ja täielikult ignoreerinud suure reede kokkulepet. osa Briti ametkonnast ja valitsusest, keda DUP toetab, on alati olnud suure reede lepingu vastu. mõned näevad Brexitit äh, sellest lahtisaamise võimalusena Iiri valitsuse jaoks ei ole positiivset lahendust Briti parlamendis, ei ole kunagi olnud ja ei saa kunagi olema. erinevalt siis Westminsterist on Euroopa Liit valmis toetama Suure Reede kokkulepet kõigi tema osadega ja selle kokkuleppe üks osa näitab ka eh, võimalust praegusest kriisist väljatulekuks Iirimaa jaoks ja kui tõesti demokraatlik olla, siis tuleb öelda nii, nagu Briti riigisekretär, et selge suhtumine on muutunud ja see äh, käivitab Iiri ühtsuse referendumi. seda on ka avalikult öeldud, äh, seda on öelnud ka Karen Bradley, seda on öelnud Theresa May Iiri valitsus peaks rohkem arvestama seda, mis kahe, äh, seitsme, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aprilli ülemkogu avalduses on öeldud. Iiri ühtsuse demokraatliku hääletuse tulemused võivad viia selleni, et Iirimaa jääb osaks Euroopa Liidust ja vahepeal on Iirimaal vaja tagavaraplaani selleks, et suurerede kokkulepe alles jääks kõigi tema osadega ja osa sellest peab olema võimalus pidada Iiri ühtsuse referendumit. meil on õigus ise otsustada oma tuleviku üle ilma välise sekkumiseta ja see on ka üks säte suure reede kokkuleppes. meie tahame öelda, kuhu me tahame kuuluda ja James Connolly sõnad muutuvad veelgi tähtsamaks päev-päevalt, ta on öelnud, et Briti valitsusel ei ole õigust Iirimaale, ei ole kunagi olnud ja ei saa ka kunagi olema. tänan. suur aitäh ja nüüd äh, saab EFTD nimel sõna härra Farage. Your Excellency, Mr Barnier you teie kõrgeauses, härra Barnier, teie kõrgeauses, härra Timmermans, äh, need on äh, äh, väljendid, mida Briti peaminister oma kirjas, paluvas, anuvas kirjas kasutas paar päeva enne hääletust, kaheksandal detsembril kaks tuhat seitseteist, ma juba mõistsin, kuhu see kõik läheb. meie peame täitma tähtaegu, mille paneb paika härra Barnier, kes on mittedemokraatlikult ametisse saanud, ta ei ole valitud ja nüüd palutakse kell neli hommikul jälle lennukile istuda ja tulla ja, ja alla kirjutada Iiri backstopile ja meie saatus määrati ära tol hetkel juba. tegemist on mm, juhtrolli äh, täieliku läbikukkumisega, sellest vastutab proua May ja äh, ta ei mõistnud äh, seda, äh, et kiusajad tulevad alati ja nõuavad rohkemat ja sellepärast see väljastamislepe on rohkem kui allaandmisdokument ja sellepärast alamkojas see ka hävitati eile. ta ütles, et ta loodab täna saada teatud järeleandmise teie poolt brittidele, aga nagu teie olete selgelt välja öelnud, siis järeleandmisi ei ole. proua May on endiselt meie peaminister, mis on täiesti absurdne, sest et kui ta ise natukenegi äh, loogiliselt mõtleks, astuks ta täna lõunaks juba tagasi. härra Barnier, siin on äh, mõningaid inimesi, kes äh, ütlevad, et te olete kaks aastat oma elust raisanud, aga mina ei ole sellega nõus, sellepärast et nüüd te aitasite meil jõuda sinna, kuhu teie tahate. Mm, ja seda vaatamata asjaolule, et viissada parlamendisaadikut hääletasid artikkel viiekümne poolt ja see näitab selgelt seda, et kahe aasta jooksul, kus läbi räägiti seda lepet, siis koostati ka dokument selle kohta eh, ja eh, kus öeldi, et kahekümne üheksandal märtsil me peame lahkuma ja te eh, olete öelnud, et New Dealil ei ole toetust, aga te ütlesite alguses ka, et Brexitit keegi ei toeta ja te üllatuksite, kui te näeksite, kui kiiresti võib avalikkuse arvamus muutuda, aga kui me lepete lahkumisele kindlaks jääme, siis saab meid, meist tegelikult sõltumatu riik ja, ja see on vabaduse hind aga ma olen esimene, kes tunnistab, et äh, ma arvan, et seda ei saa juhtuma. Äh, äh, meil on härra Blair ja teised Briti juhtfiguurid, kes suhtuvad põlglikult Brexiti hääletusse ja, ja Briti kodanikesse, seda on ennegi nähtud Iirimaa puhul, Taani puhul, te panete lihtsalt inimesed uuesti hääletama Äh, kui äh, me saame artikkel viiekümne pikenduse, äh, siis võib-olla me hakkame võitlema järgmistel Euroopa valimistel ja me võitleme siis ka Mm, ja samas, äh, kui meid sunnitakse teiseks referendumiks, äh, siis te tõenäoliselt üllatute vägagi. britid võivad olla äh, väga passiivsed inimesed, rahulikud inimesed, aga kui neid liiga kaua tagant torkida, siis nad möirgavad lõvikombel ja kui me peame teise referendumi ka korraldama ja selle eest võitlema, siis me võidame ka selle ja veelgi suurema häälteenamusega, aitäh! järgmisena saab ENF-i <clears throat> e nimel sõna karjed saalist. Per il gruppo ENF-i nimel saab nüüd sõna Gerard Batt. suur tänu, härra president. kaks ja pool aastat oleme me näinud väga keerulist poliitilist äh, mängu, mis lähtus täiesti valedest äh, mõtetest, äh, et kunagi ei saagi Euroopa Liidust lahkuda. jah kokkulepet ei ole olnud, kokkulepet ei saagi olema, proua May käis Brüsselist küll edasi-tagasi äh, Brüsseli ja Londoni vahel, aga äh, lepingut ei tule, sellepärast et äh, isegi need, kes hääletasid väljumise poolt, ei taha lahkuda ja nüüd tundub, et tuleb alla anda ja referendumi tulemused võidakse tühistada ma võib-olla isegi mitte esimest korda nõustun härra Verhofstadtiga, Briti parlament on hääletanud tõesti enamusega millegi poolt ja tõesti, nüüd peab Romei plaan B-ga välja tulema. hea uudis on see, et tagavaraplaan on olemas, see oleks pidanud esimene plaan olema. tuhande üheksasaja seitsmekümne teise aasta akt Euroopa Liidu kohta oleks pidanud tähendama seda, et meie saame ise öelda, kuidas muuta neid kümneid tuhandeid õigusakte, nii nagu meie prioriteedid seda nõuavad ja sellise ajakava järgi, nagu me soovime me ei peaks nüüd kohe lahkuma ametist ja andma ohjad üle kellelegi, kes tõesti tahab lahkuda Euroopa Liidust. ja Briti parlament äh, saab nüüd võimaluse ähm, heastada selle, mida ta on teinud, vastasel korral purustatakse viimase, viimanegi lootus meie demokraatiasse kui Briti parlament soovib, võib ta asjad ümber pöörata ja võib lõpetada ka selle anumise, et öelge meile, kuidas me peame lahkuma. Briti rahvas ei alistu mitte kunagi. järgmisena saab sõna äh, proua Toots. austatud president, suur aitäh äh, nõukogu ja komisjoni panust ESKA. eelmise, eile õhtul äh, alamkojas parlamendisaadikud äh, tegutsesid Briti rahva nimel ning äh, lükkasid otsustavalt tagasi selle väljaastumisleppe eelnõu ja nad tegid seda kaitstes Mm, Põhja-Iirimaa põhiseaduslikku äh, positsiooni, äh, Ühendkuningriigi ühtset turgu ja õigust Ühendkuningriigi sõltumatule tulevikule väljaspool Euroopa Liitu. Äh, täna siin kojas on näha juba segadust õigusliku positsiooni üle, mis Ühendkuningriiki puudutab. siin on räägitud artikkel viiekümne edasilükkamisest ja uuest referendumist ka, ma pean teile selgitama seda, et õiguslik positsioon on selline, et kahekümne üheksandal märtsil Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust sel aastal. see on üks selge seaduslik element, mis meil on kogu selles tohuvapohus. väga palju on keskendutud ka backstopi ettepanekule siin on ähvardatud ka vägivallaga, kui Euroopa oma tahtmist ei saa ja ma kordan veel kord siin kojas seda, et meie ei taha näha jäika piiri, kuid Hmm, Euroopa juhid ja siinkohas ka nõutakse backstopi ja see tähendab seda, et lepete lahkumine on endiselt laual äh, hmm, kui äh, keeldutakse muudatustest väljaastumisleppe eelnõusse, äh, siis ei olegi midagi muud oodata, kui seda, mis eile õhtul juhtus. siin on neid, kes ütlevad, et jäika piiri ei tohi mitte mingi stsenaariumi kohaselt